Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, alustame. meie tänane allkomisjoni istung on kahjuks natuke lühem kui ette nähtud. Ukraina punkt jääb ära. me ei saa seda punkti arutada nagu esialgu ette nähtud, meil oli probleeme kõnelejate siia jõudmisega niisiis, äh, äh, mis puudutab nüüd äh, meie järgmisi päevakorrapunkte, Aafrika sarve teemat ja lühiülevaadet meie allkomisjoni missioonist möödunud nädalal Džiboutisse ja Etioopiasse ja seejärel neid kahte punkti arutame ühiselt ja siis arutame koos härra Tokarskiga Euroopa kaitsetööstuse olukorda niisiis, mul on täna väga hea meel siin vastu võtta Jean-Viet ja eh, Etienne de Bonsani, kes on EUCAP Nestori missiooni juht. EUCAP Nestor on viimane äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonidest Aafrika sarveregioonis, seal tegutseb meil juba missioon Atalanta, see on sõjaline missioon, mis on olnud väga edukas ning äh, nii palju, kui me saame, oleme väga õnnelikud selle Atalanta missiooni üle, siis on meil veel äh, väljaõppemissioon Somaalias. see missioon sai just uue mandaadi Äh, ja selle missiooni juht on nüüd muutunud, nüüd juhatab siis missiooni itaallane, ka see on sõjaväemissioon ja siis on meil veel EUCAP Nestor. Äh, see sai alguse kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning selle missiooni eesmärgid on äh, palju ulatuslikumad, tegemist on tsiviilmissiooniga. see missioon on seotud siis julgeolekuvõimekusega, just merejulgeolekuvõimekusega väljaarendamisega selle piirkonna riikides Eh, see missioon on tõesti niivõrd ulatuslik, et tihtipeale eh, ei suuda ta endale isegi kohta leida selles eh, piirkonnas, kus on niivõrd palju tegutsejaid, rahvusvahelisi organisatsioone ning samuti on tegemist missiooniga, ehm, mis siis tegutseb Atalanta jälgedes, aga nagu ma ütlesin, tema ülesanded on natuke teistsugused niisiis äh, meie komisjoni äh, delegatsioon härra Parand, härra Sovakles, härra, härra Tarand, härra Sovakles ja mina ise, me käisime siis Djiboutis, äh, kohtusime seal EUCAP Nestori esindajatega, kohtusime Djibouti võimudega. jah, ei ole kahtlust, et väga palju asju tuleb ära teha, neid asju, mida ära tuleb teha, on niivõrd palju, et seal on tõesti ruumi paljudele tegutsejatele ning Eh, tahaksime kuulda siis teilt, selle missiooni juhilt, eh, milline on teie nägemus eh, EUCAP Nestori koostööst teiste Euroopa missioonide või vahenditega, kõige, kõigiga, kes seal regioonis tegutsevad ja üks väga huvitav asi Ehm, me tihtipeale suhtume kriitiliselt äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika tsiviilmissioonidesse, aga üks asi, mis meie külaskäigul Džibutis äh, silma torkas, oli see, et äh, see missioon varustas siis teisi organisatsioone varustusega, seadmetega me oleme saatnud äh, välja mitmeid äh, tsiviilmissioone ja alati on probleemiks olnud nende missioonidega ja nendega, kes missioonidest kasu saavad, et, et nende missioonidega ei käi kaasas äh, nii-öelda sellist materiaalset komponenti, seadmeid. Nigeeria puhul näiteks oleme seda pidanud tõdema. näib, et teie missiooni puhul selline võimekus on olemas niisiis äh, rääkige mulle sellest täpsemalt, millistele vajadustele see täpselt vastab. lühidalt, tegemist on siis missiooniga, mis kahtlemata on muutunud omamoodi alaliseks juba. Äh, see missioon, meil oleks väga huvitav teada saada, mida äh, mida sellest missioonist arvavad kohalikud või kuidas kohalikud seda näevad Äh, nad on, äh, on tihtipeale väga nõudlikud, aga ei suuda hästi oma nõudmisi sõnastada. niisiis, äh, nagu ma ütlesin, selles piirkonnas tegutsevad väga paljud. kas EUCAP Nestor on leidnud oma koha, kas tegemist on tege-, tegemist on tõesti missiooniga, millest neile riikidele seal piirkonnas võiks sündida suurt kasu nii et, et võib-olla keskenduksite sellele punktile oma sõnavõtus, kuidas, kuidas te soovite nüüd teha? võib-olla alustame siis Gilles äh, Janvierist ja siis äh, Etienne de Bonsin. aitäh, esimees, äh, daamid ja härrad, nagu te teate, Euroopa Liit on välja töötanud Aafrikas kaks regionaalset strateegiat ja üks nendest puudutab Aafrika sarve ja EUCAP Nestori missioon on ka osaks nendest strateegiatest. me tegutseme siis Aafrika sarvel ja võitleme piraatluse vastu me oleme loomulikult seotud teiste selle piirkonna kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonidega, näiteks Atalantaga ja ka Somaalia väljaõppemissiooniga, nagu härra esimees juba rääkis Äh, on veel ka teisi programme, teisi äh, algatusi, olgu need siis Euroopa algatused või siis äh, teiste rahvusvaheliste organisatsioonide omad viimastel kuudel on EUCAP Nestoril tõesti õnnestunud oma kohalolekut konsolideerida, me oleme tõesti keskendunud oma tegevuse kõige olulisematele asjadele, oleme keskendunud operatiivtegevusele, meie personali arv on ka märgatavalt kasvanud. me avasime Somaalimaale eh, kohaliku büroo ja meie kontaktametnik on nüüd ka Euroopa delegatsiooni juures Tansaanias. mis puudutab nüüd meie missiooni strateegiat, eh, siis eh, kaheksateistkümnendal märtsil möödunud aastal siis kiideti meie mandaat heaks ning me äh, seisame silmitsi siis terve rea probleemidega, millega meil tuleb äh, seal piirkonnas tegeleda ning äh, loodetavasti õnnestub EUCAP Nestoril siis anda oma panus paljude probleemide lahendamisse nii keskpikas perspektiivis kui ka lähemas perspektiivis. nagu ma ütlesin, me Aafrika sarve osas keskendume põhiliselt piraatluse vastasele võitlusele. meile on soovitatud Eh, keskenduda eelkõige just nimelt Somaaliale, eh, toetades eh, iseäranis julgeolekujõudude arengut rannikupiirkondades, me oleme kasutanud siis sellist etapilist lähenemist, kui vajalikud eeltingimused on loodud näiteks julgeoleku vallas, siis me peaksime olema just nimelt toetus Äh, toetuseks kohalikele julgeolekujõududele, et mereõigust kehtestada ja samuti toetuseks äh, äh, siis merepolitsei loomisel. meie mandaat näeb ette ka seda, et me jätkame siis missioonitegevust Seychellidel ja Djiboutil ja ka Tansaanias järk-järgult. Keenia võimud hetkel ei ole veel andnud vajalikku poliitilist toetust sellele missioonile ja seetõttu eh, Keenia suunal me praegu ei tegutse. kuna eh, Keenia valitsuse poolt meil ei ole selgeid eh, suuniseid. liikmesriigid on meilt palunud, et missioon suudaks reageerida kiiresti selleks, et me suudaksime tõesti tegutseda, kui Keenia võimud oma seisukohti muudavad meie omalt poolt otsustasime siis saata kontaktametniku Euroopa Liidu delegatsiooni juurde ka Jeemenisse. see on jällegi piirkond, mis on piraatluse vastases võitluses äärmiselt oluline. tegemist on siis piirkonnaga, mis on väga tihedalt piraatlusprobleemidega seotud. meie missioon Äh, praegu äh, vaatab läbi oma planeerimisdokumente äh, selleks, et meie operatiivtegevus vastaks nendele strateegilistele juhistele, mis me oleme liikmesriikidelt saanud. me pöörame erilist tähelepanu Äh, selleks, et luua äh, äh, platvormi, mis on kohandatud logistilistele ja julgeolekuvajadustele, mis võimaldaks meil siis pidevalt Soma-, Somaalia pealinnas Mogadishus kohal olla. suur aitäh tähelepanu eest! härra de Bonson järgmisena. Äh, esimees, lugupeetud saadikud, suur aitäh võimaluse eest tulla siia ja teile tutvustada EUCAP Nestorit, mis kahtlemata ei ole võib-olla nii hästi tuntud kui kaks sõjalist missiooni, äh, mis Aafrika sarvepiirkonnas tegutsevad, aga ma tahaksin teile tõestada, et EUCAP Nestor teeb nende teiste missioonidega väga tihedat koostööd ja täiendab seda mida need teised missioonid teevad. tegemist on äh, suhteliselt hiljutise missiooniga. Äh, me alustasime tegevust juulis kaks tuhat kaksteist ja nagu äh, härra Janvier ütles, meie mandaati on pikendatud siis detsembrini kaks tuhat kuusteist EUCAP Nestor on osaks äh, üldisest lähenemisest, mille Euroopa Liit on välja töötanud Aafrika sarvele. tegemist on regiooniga, äh, mis on meie jaoks vägagi oluline ning Euroopa Liit on üritanud selle piirkonna jaoks välja töötada konkreetseid instrumente. me tegutseme Äh, kõrge esindaja juhtimise all, aga samuti on meil ka siis äh, härra Rondos äh, Aafrika sarve eriesindaja ning samuti teeme siis töö, koostööd Euroopa Liidu kohalike delegatsioonidega, eriti delegatsiooniga, mis asub Nairo-, asub Nairobis ja delegatsiooniga, mis asub Somaalias. me teeme tihedat koostööd ja koordineerimist Eh, Euroopa Komisjoni erinevate programmidega, sellepärast et eh, eh, erinevate vahendite vahel on vaja tihedat koostööd. EUCAP Nestor on vahelüliks nii-öelda Atalanta ja Somaalia väljaõppemissiooni vahel Äh, nagu te, nagu teate, on At-, Atalanta operatsiooniga või öö, äh, saavutatud üsna suurt edu võitluses piraatlusega, piraatide rünnakud on vähenenud ja hetkel on nende rünnakute arv juba null. niisiis Atalanta on tõesti vastanud äh, Euroopa Liidu ootustele, teisalt Äh, meil on ka äh, Somaalia väljaõppemissioon, mille ülesanneks on Somaalia julgeolekujõudude koolitamine ja meie oleme siis tsiviilmissioon ja meie ülesandeks on äh, tugevdada kontrolli merepiirkonna üle ja ranniku üle, selle vii, piirkonna viies riigis, Djiboutis, Somaalias, Tansaanias, Keenias ja Seychellidel nii et, et geograafilises mõttes see meie tegutsemisala on tõesti äh, siis seotud nende viie riigi rannikuvetega ja territoriaalvetega ja me tahame, et need viis riiki oleksid siis suutelised ise kontrollima oma, oma äh, territoriaalmerd äh, ja samuti oma rannikut ja niimoodi siis lõplikult lahendada piraatluse küsimus, sellepärast et Äh, kui merel on praegu äh, piraatidele tõesti äh, lõpp peale tehtud, siis piraatluse allikad maismaal on endiselt veel olemas. niisiis, nagu teada, on Somaalia läbikukkunud riik. seal on juba aastakümneid käinud sõda ning ka teised mainitud piirkonna riigid ei ole suutelised oma meresid kontrollima niisiis, äh, see meie geograafiline tegutsemispiirkond on väga selgelt paigas, see hõlmab siis äh, viit riiki ja tegelikult on tegu esimese korraga, kui äh, Euroopa Liit saadab välja sellise regionaalse missiooni ja see on põhjustanud ka teatud probleeme missiooni toimimisega, sest me peame tegutsema mitmes riigis ja nagu ma ütlesin, need riigid on ka väga erinevad, Seychellid on üsna arenenud riik Äh, ja teistes äh, riikides on arengutase natuke teistsugune ja Somaalia loomulikult on veel eraldi juhtum. täna on meil umbes sadakond töötajat, sadakond inimest Euroopa Liidust, nad on pärit seitsmeteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist ja veel on ka esindajaid Norrast ja me oleme palganud ka kohalikke inimesi iseäranis Djiboutis, aga ka Keenias. Ehm, meil on eh, siis eh, viiskümmend viis liiget Djiboutil, kuusteist Somaalias ja nõnda edasi. niisiis eh, meie peakorter asub Djiboutis ja seda külastas ka teie komisjoni delegatsioon möödunud nädalal ning Djiboutist me siis juhime kogu missiooni ja ka Keenias on meil siis esindus äh, äh, võib-olla selle teema juurde, Keenia teema juurde tuleksin natukene hiljem tagasi. Äh, aga me jälgime siis ka Somaalia küsimusi Nairobist, sellepärast et Nairobi on väga oluline punkt kogu selle tegevuse jaoks Äh, Nairobi kaudu on meil näiteks juurdepääs Euroopa Liitu minevatele lendudele. niisiis, niisiis äh, meie meeskond, äh, niisiis meie Somaalia meeskond tegelikult asubki seetõttu Keenias hoopis. niisiis Tansaanias on meil kontaktametnik, nagu öeldud meie eelarve on umbes kakskümmend kolm miljonit eurot aastas ja äh, kaks miljonit sellest on mõeldud siis varustusele niisiis missiooni äh, ajakava, meie alustasime tegemist, tegutsemist juulis kaks tuhat kaksteist ja esimene etapp äh, lõpeb siis, lõppes siis juulis kaks tuhat kolmteist ja nüüd äh, oleme siis saanud äh, uue mandaadi, mis kestab siis detsembrini kaks tuhat kuusteist. mida me siis teeme, millised on meie põhitegevused? loomulikult me tahame tugevdada nende viie riigi suutlikkust võidelda piraatide vastu. meie eesmärk on üritada tugevdada õigusriigi põhimõtteid, nende riikide suutlikkust äh, võidelda siis äh, kuritegevusega, siis nende inimestega, kes on toime pannud piraatlusakte või keda süüdistatakse piraatlusest. niisiis me üritame Eh, hõlmata siis kõiki kuritegu, kuritegev, kuriteoliike, mis on seotud piraatlusega. Eh, enamik eh, piraate, väga raske on tõestada inimeste seotust piraatlusega, sest tihtipeale, kui nad kinni võetakse piraadid, siis nad jõuavad enne oma relvad ja tulud merre visata ja nõnda edasi, nii et, et Äh, väga, väga keeruline on nende vastu tõendeid koguda. Äh, me loomulikult äh, üritame siis arvestada nende riikide nõudlustega, kelle pinnal me tegutseme, me üritame siis välja töötada programme iga konkreetse riigi jaoks. meil ei ole täidesaatvat mandaati, me lihtsalt anname nõu. meie missiooni peamine eesmärk on siis nimelt väljaõpe ning äh, Eh, sel moel üritame siis eh, eh, parandada inimeste ettevalmistust ning samuti õiguslik keskkond, seadused, üritame ka siis, siis toetada näiteks kohtunikke, prokuröre ja Äh, neid seadus, äh, hoolitseme selle eest, et seadused hõlmaksid ka siis tõesti piraatlust, et võitlus piraatlusega oleks tõesti tõhus. esimees äh, rääkis sellest, kui oluline on varustus, jah, tõepoolest meil on võimalus ka anda teatud varustust äh, ja väga oluline, et meil selline suutlikkus on, sellepärast et eh, need riigid eh, tõesti vajavad varustust, sellepärast kui väljaõppega ei käi kaasas mingit varustust, eh, siis pole sellest väljaõppest suurt kasu. ning Äh, väga oluline on, et äh, kui äh, meeskond, meeskond tõesti läheb mõne laeva pardale ja neil ei ole vajalikke seadmeid, neil ei ole näiteks sideseadmeid, päästevarustust, siis loomulikult see väljaõpe kaotab suure osa oma mõttest. niisiis loomulikult, nagu ma ütlesin, meie varustusega varustamise võimekus on piiratud, aga ma arvan, et selline võimekus tuleb säilitada, see on väga kasulik me näiteks oleme äh, varustanud äh, siis äh, kohalike öösel seadmetega, mis võimaldavad öösel paremini näha ja nõnda edasi, nii et, et kui nüüd laskuda detailidesse, siis loomulikult me võime siin tuua välja teatud riigid, kus me oleme saavutanud juba konkreetseid tulemusi ja teatud riike, kelle osas võib-olla tulemusi on äh, Äh, äh, raskem näha, Seychellid ja Djibouti on need riigid, kus äh, olukord on kõige rohkem edasi arenenud. meil on võib-olla kõige, kõige kergem jah, tuua näiteid edu kohta nendest riikidest, aga teistes riikides on edusammud olnud veel aeglasemad ja eriti näiteks Somaalias ja eriti Somaalias näiteks Puntlandi piirkonnas aga äh, tõesti vajadust, äh, vajadus selle EUCAP Nestori missiooni järele on äh, tõesti suur ja missioon on nüüd tegutsenud kaks aastat ja meil on tõesti ka tulemusi, me oleme viinud läbi mitmeid meetmeid, meil on palju eksper-, eksperte, kes nõust-, näiteks, näiteks Seychellidel, kes teevad seal igapäevast koostööd sealsete inimestega. niisiis oleme tegutsenud ka öö, juriidiliste küsimustega õigusloome vallas, meil on olemas koolitusprogrammid äh, äh, Seychellidel, äh, tegemist on tõesti kahekümne seitsme nädalase pikkuse programmiga mm, ning Äh, loomulikult kõigil nendel programmidel on oluline äh, mõju nii Seychellidele kui ka meie missioonile. samuti üritame välja töötada äh, siis koolitajate koolitusprogramme. et Seychellidel on meil selline programm juba käigus ja tahame siis ka varustada Äh, Seychelli ja Djiboutit rohkem varustusega, sest on äh, selge, et need riigid tõesti äh, suudavad isepeatselt edu saavutada ja nagu ma rääkisin, see territoorium, mida kogu operatsioon hõlmab ja mida on vaja kontrollida, on tohutult suur. see on sama, sama suur kui Ukraina või suuremgi veel. niisiis Äh, Seychellid ja Djibouti on riigid, kus edusammud on juba nähtavad. Äh, mis puudutab teisi riike, siis Tansaanias meil oli alguses probleeme, sellepärast äh, tansaanlased ei olnud eriti huvitatud missiooni vastuvõtmisest. asjad ei läinud eriti hästi ja me oleme saanud rohkem tegutsema hakata just nimelt eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses oleme koolitanud politseinikke Äh, ja samuti koolitanud siis äh, tansaanlasi siis tõendite kogumise vallas äh, kes Keeniaga on olukord kõige hullem, sellepärast et me oleme saanud küll riigisekretärilt kirja, kus ta väljendab huvi, aga nad ei ole astunud mingeid konkreetsemaid samme. ja nüüd tuleme siis selle kõige olulisema riigi juurde, Somaalia juurde, sellepärast et Somaalias on probleemid võib-olla tõesti kõige tõsisemad nagu ma ütlesin, et julgeolekuolukord Somaalias pidevalt halveneb ning see loomulikult meie ülesannet kergemaks ei tee. see strateegia, mida EUCAP Nestor Somaalias jälgib, on selline paralleelne strateegia. me teeme koostööd keskvõimuga, meil on nendega igapäevased kontaktid merendusnõukoguga näiteks Eh, ja samuti, eh, siis ma ütlesin, et me teeme koostööd Somaali keskvõimudega, see on meie lähenemise esimene etapp ja teine etapp, eh, paralleelne etapp on see, et me siis üritame luua otseselt kontakte ka regioonidega, sellepärast et just regionaalsed võimud on need, kes kontrollivad merealasid ning me üritame siis ellu rakendada sellist äh, paralleelset strateegia, me teavitame keskvõime kogu oma tegevusest, teeme seda täiesti läbipaistvalt ja samas teeme siis tihedat koostööd regionaalsete üksustega ja võimudega äh, ja e, e, e, eriti Somaalimaal ja Puntlandis, kus siis administratiivne suutlikkus on võib-olla kõige arenenum äh, Somaalimaa puhul möödunud aasta lõpul äh, meil toimus üks äh, kohtumine äh, ja seal osalesid ka Atalanta esindajad, sest me teeme Atlantaga väga äh, tihedat koostööd. kutsusime siis ühe Atalantas osaleva missiooni laeva pardale ka Somaalimaa võimud, et arutada just nimelt oma tulevast koostööd. see kohtumine oli väga positiivne, panime paika tegevuskava Somaalimaaga ning mõne nädala pärast siis tuleme uuesti kokku Eh, selleks, et eh, arutada täpsemalt, eh, kuidas teha igapäevast koostööd Somaalimaa võimudega selleks, et koolitada sealseid julgeolekujõude, kuidas edendada õiguslikku keskkonda, tule, kuidas koostada näiteks tulevasi seadusi, nii et tagada kontroll merealade üle. nii et, et nagu ma ütlesin, me teeme siis tihedat koostööd. me üritame Eh, samasugust koostööd edendada ka siis Somaalia eh, sisealadega, siis mitte üksnes Somaalimaa ja Puntlandiga. möödunud nädalal meil eh, toimus kohtumine Euroopa Liidu Somaalia delegatsiooniga Mogadishus ning selle kohtumise teemaks oli just nimelt merejulgeolek EUCAP Nestor tegi, äh, pakkus välja siis tegevuskava selleks, äh, kuidas koolitada kohalikke äh, julgeolekujõude Somaalimaal on haldussuutlikkus väga hea, seal lähevad asjad paremini, loomulikult teistes piirkondades olukord nii hea ei ole, probleeme on rohkem ning me oleme alustanud siis ka äh, tuginedes Somaalimaa edule te samasugust tegevust Puntlandis, äh, niisiis ja Džibutis. Äh, oleme siis saatnud sinna kolmkümmend sadamapolitseinikku ja koolitame siis kohalikke ka Kalmutugis, tegemist on siis ka piirkonnaga, mis asub Puntlandi lõunaosas. ka seal on olukord üsna keeruline, sellepärast et, et, et seal on tõesti väga palju probleeme, nii et, et igatahes ma arvan, et Eukap Nestor on suutnud äh, väga olulisi samme astuda ka Puntlandis ja Kalmatuugis ning äh, väga oluline on siis selline koostöö just nimelt regionaalsete omavalitsus, äh, üksustega ning ma tõin siis näiteid selle sellise koostöö kohta Puntlandis, Kalmatuugs, Somaalimaal. nüüd härra Janvier äh, rääkis ka sellest, et me peame tegutsema tuginedes nendele juhtnööridele, mida me oleme liikmesriikides saanud ja võib-olla äh, rääkides nendest juhtnööridest, me tõesti peame tegu-, tegelema rohkem, kui me oleme teinud just nimelt Somaalias ja eriti Kalmadugis ja Puntlandis, äh, nii et, et meil on vaja äh, äh, tõesti saavutada edu just nendes riigi äärepoolsemates piirkondades ja hiljem keskenduda ka muudele piirkondadele. nüüd äh, nagu ma ütlesin, meil on plaanis läkitada kontaktametnikega teistesse riikidesse Äh, mitmed riigid on huvitatud EUCAP Nestorist ja me liigume edasi siis äh, samm-sammult, näiteks ka Jeemenis on tõsiseid probleeme ning äh, igatahes Jeemeni võimud on siis väga hästi suhtunud EUCAP Nestorisse ja nagu ma ütlesin, me saadame siis peatselt sinna oma kontaktametniku võib-olla kõneleksin natukene ka nendest probleemidest, millega me kokku puutume. esimene neist on loomulikult julgeolekuolukord ja eriti Mogadishus. Äh, kahjuks olukord ei muutu paremaks seal ning äh, selleks, kui, et lennujaama piirkonnast äh, väljuda. lennujaamas endas mingeid probleeme ei ole, seal on julgeolekuolukord rahuldav, aga kui lennujaamast lahkuda, Äh, siis äh, olukord on tõesti väga halb ja olukord on läinud veelgi hullemaks äh, kui aasta-paar aastat tagasi ning hetkel meil ei ole vahendeid siis arvestades julgeoleku olukorda nõustada siis kohalike, kohalike võime, sest me näiteks ei saa lihtsalt saata oma nõunikke või ametnikke Somaalia küladesse julgeolekuolukorra tõttu niisiis äh, see on ka üks põhjus, äh, miks me oleme keskendunud just nimelt Somaalimaale, sest seal on julgeolekuolukord parem, see loomulikult ei ole täiuslik, aga see on parem kui mujal ning teine probleem, millega me kokku puutume, on poliitiline ebastabiilsus äh, Somaalia keskvõimu tasandil. see dialoog, mida me peame Eh, Somaali keskvõimudega ei ole eriti edasi liikunud. Eh, meil ei ole õnnestunud eh, seda dialoogi viia paremale tasemele, me ei tea täpselt, mida keskvõim tahab, kuidas nad tahavad oma mereterritooriumi, merealasid kontrollida, nad on kuulutanud need oma erimajanduspiirkonnaks näiteks ja Äh, sellisel juhul tuleb langetada konkreetsemad otsused, kuidas seda piirkonda täpselt kontrollida ja nõnda edasi. lõpetuseks, härra esimees, äh, tahaksin öelda, et äh, need probleemid, millega me kokku puutume, need esinevad kahel tasandil. üks on kõigepealt see, kuidas võidelda piraatlusega merel ja Atalanta on seda tegelikult väga hästi teinud ja teine tase tase on see, et kuidas parandada siis kontrolli just nimelt rannikualadel ja see on just EUCAP Nestori missioon, see on väga oluline. aga mm, ja kõige keerulisem võib-olla on Äh, pakkuda siis alternatiivset majandustegevust kohalikele elanikele, rannikupiirkondade elanikele, kes praegu äh, lihtsalt äh, on sunnitud tegelema piraatlusega, sest mingit muud majanduslikku arengut, mingeid muid väljavaateid ei ole. ja selle ülesandega ei saa tegeleda ainult EUCAP Nestor, sellega peaks tegelema võib-olla Euroopa Liit, Euroopa Liidu arengupoliitikaga tegelejad nii et, et äh, meil on tõesti vaja keskenduda just nimelt Somaalia ja teiste rannikupiirkondade majandusarengule. et kui inimestel oleks alternatiivseid võimalusi, näiteks elatada ennast kalapüügist või millestki muust, siis nad piraatlusega tegelema ei hakkaks. niisiis äh, äh, meil on olemas sellised leevendavad meetmed nagu Atalanta operatsioon, siis on meil sellised ravivad meetmed Äh, nagu meie missioon näiteks. ja siis on ka ennetavad meetmed. Äh, neid meetmeid praegu piisavalt võib-olla veel ei ole, aga selleks ennetavaks meetmeks oleks tõesti Somaalia areng ja ka teiste selle regiooni riikide areng. Äh, nii palju siis minu poolt ja olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh! aitäh selle väga põhjaliku ette, ettekande eest. enne kui annan sõna kolleegidele, on mul üks küsimus, mis puudutab teisi rahvusvahelisi organisatsioone, kes selles piirkonnas tegutsevad. kas te võib-olla ei kõneleks natukene ka nendest Euroopa programmidest, mis meil on olemas, näiteks Marsik ja Maase mis on samuti seotud merepiirkonna järelevalvega. kas te eh, olete kokku puutunud ka teiste näiteks kahepoolsete programmidega, eh, mis on seotud siis kas Euroopa Liidu liikmesriikidega või eh, kolmandate riikidega, ma pean eelkõige silmas USA-d, sellepärast et on olemas ju programmid, mis keskenduvad siis samadele küsimustele kui teie missioongi nii et, et ma tahaksin näha, millised on äh, teiste, milline on teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, aga nüüd härra Kaaler on sõna palunud, palun. jaa, jah, suur tänu, härra esimees. suur tänu selle ettekande eest. ootan hetke, et saaksite klapid pähe panna jah, suur tänu selle huvitava informatsiooni eest, mis katab tõesti väga paljusid erinevaid tegevusvaldkondi ja sisaldab ka väga palju koostööd erinevate operatsioonide vahel, mis meil seal kohapeal toimivad. ma arvan, et on hea, et me oleme kohapeal ja ma arvan, et oleks veel parem, kui, nagu te ka ütlesite, Äh, kui ka Somaalia valitsus jõuaks kokkuleppele selles osas, et mida nad soovivad saavutada. et meil oleks ka siin võimalik rääkida palju tihedamast koostööst ja et meil oleks võimalik seda strateegiat ka edasi välja töötada. minu teada see kolmikoperatsioon on aastast kaks tuhat kaksteist olnud ka meie operatsioonikeskuse kontrolli all. aga ma olen nüüd kuulnud, et selle operatsioonikeskuse tegelikuks ülesandeks olevat äh, töö parandamine. aga et sellega operatsioonikeskus praegu hakkama ei saa, sellepärast et informatsioonivood ei äh, toimi nii, nagu peaksid ja mingil hetkel öeldakse, et tegelikult meil ei ole sellest operatsioonikeskusest mitte mingit kasu. minu arvates oleks sellest väga kahju, sest äh, me ju oleme soovinud siiski luua institutsioone, mis aitavad asjadel toimida, nii et ma tahaksin teada, kuidas teie seda küsimust näete, kuidas äh, see töö toimib ja mida oleks võimalik parandada, kui asjad ei toimi nii, nagu nad peaksid. Euh, äh, kõigepealt härra Janvier võib-olla äh, sellepärast, et äh, aga enne härra Van Orden veel. Um, suur tänu, see oli kõik väga huvitav aga see tegelikult valmistab meile veelgi rohkem muret kui see, kui palju me muretsesime alguses, mõeldes nüüd selle peale või võrreldes seda olukorda kahe aasta taguse olukorraga ja me tahaksime teada, kui palju vahendeid on kulutatud ning kui palju lisandväärtust me oleme selle raha eest siis saanud ja mul tuleb tunnistada, et kui te räägite siin piraatluse vastasest võitlusest ja ma olen siin kuulnud väga palju nendest Atalanta imedest, aga me teame, et kõige parem piraatluse vastane meede ei puuduta üldse mitte Atalantat, vaid äh, meil on siin lepingutega turvamehed äh, laevadel, see oleks kõige tähtsam ja parem meede seal Somaalia poolsaare piirkonnas, millest me räägime seal on ka merepatrullid, mida me oleme saatnud. Euroopa Liit peaks üritama leidma oma rolli, tundub, et praegusel hetkel äh, käime me lihtsalt ringi ja üritame õigustada neid oma patrulle, kuid tundub, et äh, käiakse siin lihtsalt rahakottidega ringi ja vaadatakse, kas keegi on nõus äh, seda kõike vastu võtma probleemiks on see, et me oleme kõigiga nõus olnud nendel erinevatel kohtumistel. oleme öelnud, et see on õige vastus nendele probleemidele. aga ka see, millest teie rääkisite, see laiapõhjalisem Euroopa Liidu merendusstrateegia, see valmistab ka väga palju muret, sellepärast et see ei ole mitte kuidagi seotud teiste organisatsioonide rolliga, nagu näiteks NATO omaga NATO, nagu te teate, NATO-l on oma merendusstrateegia ja seda Euroopa Liidu dokumentides peaaegu kunagi ei mainita. Nendes dokumentides, mis tegelevad selle küsimusega, peale selle ka Aafrika Liit ja Aafrika Liidu roll, see roll, mida Aafrika Liit peaks mängima selles küsimuses. kui Euroopa Liit soovib aidata, siis on paar asja, mida võiks teha ja mis ei ole seotud äh, selle kaitsepoliitikaga. näiteks kui me vaatame piraatluse küsimust ja raha, mida see hõlmab, siis äh, need rahvusvaheliste ühenduslülide leidmine piraatluse puhul eeldaks ka seda, et me ka finantsmajanduse lülid liidaksime sellesse töösse. selle asemel, et siin õigusloomelisi struktuure välja töötada ja peale panna sellistele piirkondadele nagu Somaalia, ma kardan, et me lõpetame lihtsalt väga suure bürokraatliku masinavärgiga, mis võib-olla sobivad küll Lääne-Euroopale, aga mitte sealsele piirkonnale. ja ma soovitan sellist filmi nagu Captain Phillips. seal on tõesti väga palju häid õppetunde ja kõige suurem õppetund sealsest filmist on see, et üks julm operatsioon kohe alguses võib kogu saagale lõpule teha. ja see läheb siis miljoneid maksma nii sõjalises mõttes kui ka muidu ja need kulud on üüratult suured võrreldes, mõeldes eriti selle peale, et võib-olla oleks ühe naelaga kohe alguses kõik saanud ära lahendada. aitäh, kes siis nüüd vastab, kindral võib-olla kõigepealt. esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt äh, keskenduksin äh, sellele toetusele, äh, mida operatsioonide keskus on saanud Eh, meie struktuur on paika pandud Brüsselist. Eh, see struktuur on tegutsenud nüüd juba kaks aastat ning eh, meie tsiviilmissioonide ja planeerimise ning juhtimise teenistus on siis seotud meie tegevuse koordineerimisega. meil on koostööga missiooniga Atalanta ning Somaalia väljaõppemissiooniga ja nagu ma ütlesin, meie tegutseme siis aastast kaks tuhat kaksteist ja ma arvan, et see koordineerimine, mis meil on, on tõesti võimaldanud äh, nendel kolmel missioonil koos tegutseda, äh, aga äh, teha koostööd ka siis komisjoni, komisjoniga. komisjon Äh, on äärmiselt oluline selleks, et just võimekusi arendada, et töötada välja eesmärgipärast lähenemist, mis ei puudutaks siis mitte üksnes piraatluse vastalist võistlust, selliseid tehnilisi aspekte, äh, vaid ka muid aspekte. niisiis, äh, ma tahaksin öelda, et nagu kõik uued vahendid, sellepärast et operatsioonide keskus loodi siis äh, Äh, teatud põhjustel väljaspool äh, siis äh, meie sõjaväelist peastaapi, see loodi siis sellisel ad hoc alusel ning loomulikult meil oli selliseid traditsioonilisi probleeme, et leida oma koht selles süsteemis, mis juba tegutseb aga tulemused on olnud väga head, me oleme leidnud oma koha me oleme suutnud eh, eh, vähemalt eh, tsiviilaspektide osas vastata ootustele, aga samuti oleme me suutnud tõesti olla lüliks siis komisjoni vahel, me oleme saatnud kontaktametnikud ja oleme olnud lüliks ka siis kriisi lahendamiskeskustega. niisiis, kui lubate Äh, siis äh, vastaksin äh, siin ka mõnedele teistele saadikutele, ma ei hakkaks siin laskuma üksikasjadesse selle osas, mida ütles härra Van Orden, aga tõesti, ma võib-olla ei saa hinnata nende sõjaliste operatsioonide kvaliteeti ja nende mõju. ja kui ma ei maininud Aafrika Liitu, siis see ei olnud sugugi sihilik ma ei maininud äh, NATO-t ja Aafrika Liitu oma sissejuhatus mitte sellepärast, et ma ei pea neid kasulikeks, otse vastupidi, aga ma tahtsin keskenduda just nimelt nendele tsiviilaspektidele ja poliitilistele aspektidele äh, mis äh, oli kirjas selles mandaadis, mille liikmesriigid meile andsid, kui EUCAP Nestori mand-, missioon käivitati. ja samuti tahaksin öelda, et meie mandaati on läbi vaadatud mitmetel põhjustel ning äh, me oleme täiesti teadlikud äh, ja äh, ja ma ei maininud seda küll oma sõnavõtus, aga tõesti, meil on väga tihedalt koostööd teiste organitega, ÜRO organitega, Interpoliga. me tõesti hoolitseme selle eest, et kõik need vahendid piraatluse vastaseks võitluseks, kõik need võitluseks siis piraatlusest saadava tuluga on tõesti eh, ka kasutusel, eh, tuginedes siis rahvusvahelistele standarditele ning me üritame tegutseda tõesti nii, et eh, ühe institutsiooni poolt kogutud tõendeid saab kasutada ükskõik millises riigis kohtuprotsess toimub ning võib-olla see ühendus Jeemeniga, mida me praegu loome, on ühel päeval väga kasulik Äh, sellepärast et praegu Jeemenit äh, tihtipeale kasutatakse just nimelt tulude, äh, piraatlusest saadavate tulude edasisuunamiseks, aitäh. esimees, kui lubate, siis täie-, vastaksin ka küsimusele teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse kohta seal, jah, neid on seal tõesti palju ja me teeme nendega väga tihedat koostööd võitluses piraatlusega näiteks Äh, jah, äh, nagu ma ütlesin, neid rahvusvahelisi organeid, organisatsioone, kes Aafrika sarve piirkonnas selle küsimusega tegelevad, on üsna palju, me koordineerime omavahelist tegevust ja kõik see näitab, et rahvusvaheline üldsus tunneb tõesti suurt huvi selle piirkonna vastu ja on huvitatud piraatluse vastasest võitlusest. Euroopa Liidu poole pealt on Euroopa Komisjonil kaks äh, programmi, siis Marsik programm ja Maase programm, mis on mõlemad väga olulised. Need on seotud siis varustuse küsimustega, suutlikkuse suurendamisega, nendega. Äh, meil on äh, äh, väga tihedad kontaktid nende kahe programmiga, me üritame oma tegevust koordineerida. meie pak-, pakume siis koolitust ja nemad siis oma poolt siis seadmeid, mis jõuavad patrull-laevadele. niisiis, see on üks valdkond, kus me teeme koostööd ning oleme selle siin kasutanud ka operatsioonide keskuse tuge. niisiis Äh, nemad on meid tõesti meie tegevuses toetanud. Äh, nad on aidanud meil luua just nimelt paremat koostööd Euroopa Komisjoni programmidega. Äh, kui mainida veel olulisi tegu, tegutsejaid, siis loomulikult ÜRO organisatsioonid, mis samuti võitlevad äh, Äh, piraatluse vastase võitlusega, näiteks ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo on seotud nende vanglate ehitamisega, kuhu pannakse piraadid ja nõnda edasi. nii et, et äh, äh, tege-, tegemist on siis sellise, selle asjaga, mis otseselt ei kuulu meie mandaadi alla. meie Eh, küll eh, koolitame inimesi, kuidas tuleks eh, piraatide üle kohut mõista ja nõnda edasi, aga meie nende karistuse täitmisega otseselt seotud ei ole. me teeme näiteks just Somaalimaal teeme tihedat koostööd ÜRO uimastite ja kuritegu vastu võitlemise bürooga, jagame omavahel väga hoolikaid ülesandeid, vaatame, mida üks või teine saab teha, nii et, et meil on tõesti tihedad kontaktid ÜRO-ga mis puudutab nüüd kahepoolseid partnerlusi, siis äh, Türgi näiteks äh, Türgil on olemas äh, toetusprogramm Somaali merejõududele. Ühendkuningriigil on samuti olemas kahepoolne programm Somaalimaaga, Jaapanil on koostööprogramm Djibouti rannavalvega ning USA Äh, on samuti oma programmid ja kokkulepp, äh, koostöökokkulepped, nii et, et äh, ja meil kõigil toimub nendega koostöö, nii et, et meie ja meie tegevus on kõik suunatud siis sellele, et mitte üksteise tegevust dubleerida, et saavutada kiiremini ühiseid tulemusi. niisiis ma arvan, et ühiselt tegutsedes suudame seda paremini kui üksinda tegutsedes ning äh, Eh, osaleme samuti siis eh, koordineerimisrühma töös eh, Nairobis, aitäh. Euh, kas rohkem küsimusi ei ole sõnasoovijaid? võib-olla tuletaksin teile lühidalt meelde seda, mida me tegime möödunud nädalal, kui tulime siis tagasi sellest piirkonnast me kohtusime Atalanta ja Kap Nestori esindajatega Djibouti ja see, mida ütles härra Van Orden, on osaliselt tõsi, jah. tõepoolest, piraatlus on oluliselt vähenenud ja vähemalt osaliselt on selle põhjuseks see, et äh, julgeolekupersonal on laevade par-, pardal ning see on kindlasti üks äh, piraatluse vastase võitluse meede, see on vähendanud piraatlust, aga äh, kui samuti äh, kui vaadata, mida on täheldanud äh, õhupatru-, on tähendanud õhupatrullid, siis ka nende roll on olnud väga oluline, sest niimoodi äh, nende meetmete läbi oleme me tõesti suutnud äh, piraatlust oluliselt vähendada ma, ma arvan, et tõesti väga oluline on olla valvas selles piirkonnas ja seda valvsust tuleb säilitada, sellepärast et Eh, piraatlus eh, muudab oma vorme, keskendub teistele piirkondadele, nii et, et eh, me peame olema valvsad. üks asi, mis väga hämmastas meid Džibutis, oli see, et üha suurem on huvi mida mitmed rahvusvahelised organisatsioonid selle piirkonna vastu üles näitavad Äh, asi ei ole ainult piraatluse vastases võitluses, vaid ka majanduslikus arengus, ähm, sõjalises tegevuses. me äh, külastasime ühte Ameerika sõjaväerajatist, äh, mis on tõesti väga suur ja laieneb. me tõdesime, et ka Jaapani väed, ainukesed Jaapani väeüksused, mis asuvad väljaspool Jaapanit, asuvad Džibutis ja samuti hiinlased ja venelased on näidanud üles huvi oma sõjalaevade saatmiseks sinnesse piirkonda. niisiis lühidalt ja Türgi loomulikult äh, on ka näidanud üles selle piirkonna vastu väga suurt huvi. Äh, väga paljud äh, sellised taotlused, mida Djiboutile esitatakse ja see, et seal piirkonnas on üha rohkem riike esitatud Eh, Euroopa on esitatud traditsi-, traditsioonilisel moel, prantsuse, prantslased on seal, aga meie esindatus pidevalt väheneb. Eh, teiste riikide oma suureneb, nii et, et me peaksime endalt võib-olla küsima, miks see nii on, miks väga paljud maailma piirkonnad tunnevad huvi Aafrika sarve vastu ja eriti Djibouti vastu eh, mis puudutab nüüd meie delegatsiooni visiidi teist poolt, mis keskendus Aafrika Liidule ja Etioopiale siis äh, äh, suhted loomulikult on väga olulised ja need suhted on kohati ka väga pingelised ja nende suhete arendamine pole alati kerge. Äh, väga paljude delikaatsete asjadega tuleb arvestada, näiteks kui jutt on Kesk-Aafrika Vabariigist. Aafrika Liit edastas meile väga selgelt sõnumi et äh, oleks vaja rohkem koordineerimist juba igasuguste operatsioonide algusfaasis. me tahame saata Euroopas sõjali-, me tahame saata sinna Euroopa Liidu sõjalist missiooni, tahame saata seda Kesk-Aafrika Vabariiki aga sellele vaatamata oli meil meie seisukohad üsna lähedased, näiteks Somaalia küsimustes äh, ja selle osas, et Euroopa Liit saaks osutada rahalist toetust paljudele vahenditele, mida eh, Aafrika Liit välja töötab. niisiis eh, jah, eh, meie suhted on vahel vägagi pingelised ning Euroopa Liit on Aafrika Liidu üks peamine partner, see on partnerlus, mida tuleb arendada ja hoida ning seda, seda tuleb siin ka, ka rõhutada ja meil toimus äh, väga huvitav kohtumine ka äh, Etioopia armee juhiga. Äh, see oli väga avameelne kohtumine. ta ei varjanud teatud skeptilisust või, või teatud reservatsioone seoses Amissomiga. Etioopia aga äh, tõesti leiab, et, äh, et selle missiooni koordineerimine jätab üsna paljuski soovida ning äh, nemad panustavad rohkem ühepoolsele või kahepoolsele tegevusele selleks, et olukorda regioonis muuta. niisiis nad tegutsevad üsna palju ühiselt koos Djibouti relvajõududega ning ähm, mis puudutab nüüd välja, väljaõpet, siis äh, mulle tundub, et Euroopa Liit on siin tegutsenud võib-olla liiga tagasihoidlikult Eh, ja eh, võib-olla me ei ole alati väga hästi kursis Etioopia, Somaalia olukorraga, me üritasime välja koolitada eh, personali või julgeolekujõude Somaalias, aga arvestades sealset julgeoleku, julgeolekuolukorda ei ole see alati väga realistlik. niisiis, igatahes meil toimusid väga huvitavad kohtumised, mis võimaldasid meil ka tõdeda, Eh, kuivõrd oluliseks Etioopia võimud peavad Lõuna-Sudaani kriisi. Eh, Etioopia on siin oluliseks vahendajaks selle kriisi puhul. Eh, see kriis on toonud päevavalgele igasugused probleemid Äh, Etioopia, Sudaani vahel ja need on äh, probleemid, millele me tuleme, peame pöörama pärandus, on toonud päevavalgele ka probleemid Etioopia ja Eritrea vahel. Äh, nii et, et me peame keskenduma sellistele probleemidele ning vähemalt etiooplased ja ka Djiboutis Aafrika Liidus tuntakse väga suurt muret selle pärast, kuidas Eritrea suhtes äh, Äh, käituda, etiooplased rõhutavad, et Eritrea aitab Lõuna-Sudaani olukorda veelgi destabiliseerida. aga aga nagu ma ütlesin, etiooplased tihti ei suutnud oma süüdistusi tõenditega kinnitada. Äh, aga igatahes neil olid äh, väga tugevad kahtlused selle rolli kohta, mida Eritrea Sudaani kriisis mängib nii et, et äh, see sõnum, mis meile edastati Etioopia äh, võimude poolt, äh, ei olnud võib-olla küll päris ähm, häiresõnum, aga igatahes oli see üsna murettekitav sõnutav, nii et, et me peame olema valvsad, et ei puhkeks uus kriis Etioopia ja Eritrea vahel ning loomulikult rääkisime Etioopia võimuses, võimudega ka Niiluse jõe probleemist ja pingelistest suhetest Egiptusega, mis sellega seoses on. Äh, ning äh, tõesti äh, võib-olla üritasime siin leida selliseid vahendajaid, kolmandaid osapooli, kes suudaksid kahe osapoole seisukohti lähendada, sellepärast et see kuristik Etioopia ja Egiptuse seisukohtade vahel on ületamatu. Sudaanis toimuv on veelgi olukorda pingestanud ning Äh, kõik see on tekitanud äh, siin äh, tõesti väga-väga palju pingeid Egiptuse ja, ja Etioopia vahel, mis on selle piirkonna kaks väga olulist riiki. niisiis, see oli väga lühikene üle, ülevaade sellest meie visiidist, see oli küll lühikene, aga väga pingeline. ma arvan, et Eh, ka teie ees Somaalias seisavad väga suured ülesanded. Eh, vaatamata kõikidele probleemidele oleks väga oluline, kui te saate tegevust hakata suunama just nimelt Mogadishust. Eh, ning just nimelt Somaalia on see piirkond, kus tuleb leida ressursid ja vahendid olukorra stabiliseerimiseks Äh, meil ei ole vaja liigseid illusioone selles osas loomulikult. Äh, niisiis äh, lõpetame sellega arutelu Aafrika sarvedel, aitäh härra kindral, aitäh härra suursaadik ja nüüd annan sõna meie aseesimehele Kristof Liisekile, kes käis ko koos minuga siis Aafrikas möödunud nädalal. tema võtab selle arutelu kokku ja siis räägime juba kaitsetööstusest ja teeme paariminutise pausi okei okay,, ladies and gentlemen, let's start. daamid ja härrad, jätkame. ärgem rohkem viivitagem. nii, järgmine teema on siis järgmised sammud Euroopa kaitsetööstuse tugevdamisel. meil on siin äh, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi julgeoleku, lennunduse ja merenduse üksuse juht Slavomir Tokarski. seda teemat me oleme juba varasemalt korduvalt käsitlenud, nagu te mäletate seda aruannet, mis koostati eelmisel kuul kolleeg Kallegi poolt ja nagu ka need kuulamised, mis meil on toimunud, nii et äh, nüüd annangi sõna härra Tokarskile. suur tänu, kõigepealt vabandan, et äh, meie peadirektor ei saanud siin täna kohal olla, aga ta tegeleb äh, Kopernikuse süsteemi aruteluga. nüüd äh, lühidalt sissejuhatuseks sellest, kus me praegu asume, mis on siis äh, nõukogu järelduste, järeltegevused ja siis saame vastata ka küsimustele. nüüd kõigepealt minnes tagasi detsembrikuu nõukogu järelduste juurde, siis meil olid, järeldused olid väga positiivsed, sest meie prioriteedid, neid toetasid ka liikmesriigid ja meile tundus, et tõepoolest see, kuidas liikmesriigid nägid Euroopa Komisjoni tegevust, seal olid väga suured fundamentaalsed muudatused, nüüd kõik need teemad, mis on seotud siis kaitsepoliitikaga. nüüd peale nõukogu järeldusi oli meil veebruarikuus äh, kohtumine Kreekas, äh, kaitseministrid tulid kokku ja jälle toetati neid äh, tegevusi, mida meie oma teatises välja tõime, liikmesriigid, erinevad organisatsioonid ähm, ja ma pean ütlema, et liikmesriikide hoiakud on muutunud võrreldes näiteks pooleteist aasta taguse ajaga praegusel hetkel tunnustatakse palju rohkem äh, komisjoni positiivset rolli, seda rolli, mida komisjon saab kaitsepoliitika valdkonnas võtta. ja peagi rak-, hakatakse rakendama ka komisjoni teatise erinevaid tegevusi, näiteks äh, lennundusvaldkonnas äh, kahepoolsed kokkulepped näiteks tsiviilõhuruumi, see võetakse vastu kaheksandal aprillil. lisaks oleme alustanud tööd ka standarditega. meil on mandaat, mis puudutab merenduse julgeolekustandardeid, andmeid, mis võimaldaks siis tulevikus segamatult merenduse valdkonnas andmeid vahetada kõikide osapoolte vahel. teatuses, teatises panime paika ka konkreetsed standardid võrdluses siis hübriidstandarditega. nüüd äh, on meil teekaart, mis on vastu võetud, mis puudutab äh, siis äh, nii komisjoni, parlamenti kui nõukogud. seal me tahame täpsustada neid tegevusi, operatiivtegevusi, mis on nende tegevuste erinevad küljed, kuidas me plaanime neid ellu viima hakata ja milliseid tulemusi me võiksime saavutada. ja võimalusel tahame täpsustada neid tulemusi ajaraames selleks, et need oleksid ka juulis nõukogus võimalik arutada ning näidata, et me tõesti saavutame teatud tulemusi ja saame arvestada ka selle poliitilise mõjuga, mida toodi ära ka nõukogu järeldustes. see tead-, teadmises mainitakse ka konsultatsiooniprotsesse liikmesriikidega. teatud mõttes meil juba on need süsteemid paigas näiteks mis puudutab standardiseerimist, mida teeb ka Euroopa Kaitseagentuur. ja nagu näiteks energiavaldkonnas kasutame ära praegu juba toimivaid ekspertrühmi, aga me tahtsime liikmesriikidele ka välja pakkuda võimaluse, et nad saaksid äh, analüüsida meil oleks parem horisontaalne lähenemine teatud küsimustes. ja seetõttu me soovime, et iga paari kuu tagant oleks meil horisontaalne koosolek ja esimene taoline kohtumine toimub neljateistkümnendal mail. see aruanne võetakse tõenäoliselt vastu käesoleva aasta juulis ja vastavalt äh, järg-, arutelude järgmise eesistujaga on meil võimalus seda aruannet arutada ilmselt oktoobri nõukogus. aitäh! Thank you very much, Mr eh, Tokarski. suur tänu, härra Tokarski. ja nüüd palun kolleeg Michael Carr. Herr Vorsitzender ähm,, auch für den suur tänu, suur tänu selle arvamuse eest ja suur tänu selle eest, et te komisjoni järeldused minu raportile edastasite. neljandal veebruaril komisjon võttis ju need järeldused vastu. mul on põhimõtteliselt hea meel, et äh, te mõistsite suurt osa minu raportist õigesti, aga mul on siiski veel mõned lisaküsimused Teie peadirektoraadi kõrval oli ka teisi kaasatud peadirektoraate, kas nende järelduste tegemisel te konsulteerisite nendega ja kui mitte, siis miks? mõndade punktide kohta, tähtsate punktide kohta raportis ei ole te mitte midagi öelnud, see puudutab kosmost ja äh, küberrünnakute küsimust, äh, siis äh, teaduste puhul ei ole ka mitte mingit järeldust meie ettepaneku kohta vastavalt äh, artiklile sada nelikümmend kaheksa äh, kaasrahastaksime liikmesriikide Euroopa Liiduga neid projekte. siis küsimus selle kohta, et kuidas komisjon suhtub sellesse, et neljandal märtsil nad teatasid, et liikmesriigid äh, on saanud juba tegevuskava ja miks ei ole sedasama tegevuskava edastatud Euroopa Parlamendile, miks ei olnud me ka kaasatud selle tegevuskava väljatöötamisse? me ju jõudsime kokkuleppele ja ka ülemkogu otsustas selle, et äh, meil on ühised kaitsestandardid Äh, ja et nende kaudu on meil võimalik väga palju säästa. nüüd on aga mulle antud informatsiooni selle kohta, et vähemalt üks Euroopa Liidu standardimisorganisatsioonidest on tagasi lükanud selle ettepaneku, et nemad peaksid hakkama väljastama standardeid äh, nii-öelda kaitsesektori toodetele kas teid on sellest informeeritud ja mida komisjon kavatseb äh, ette võtta selleks, et siiski oleks meil võimalik äh, ka see sektor standardida? sellel konverentsil, kus ma ka osalesin, öeldi mitu korda, et komisjon kavatseb alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast äh, ka ennetavaid tegevuskavasid välja töötama hakata kaitsesektori jaoks. miks alles nii hilja? minu raportis kutsusime me komisjoni üles võimalikult vara uue finantsraamistiku alguses kohe sellega algust teha. ma kardan, et kui me veelgi kauem ootame, siis veelgi rohkem eksperte suundub parimatele jahimaadele ja meil ei olegi lõpuks enam kedagi, kes selle küsimusega tegeleks. Need olid põhimõtteliselt minu küsimused ja see viimane küsimus, miks te nii hilja hakkate nende ettevalmistavate meetmetega, sellele tahaks ma saada küll konkreetset vastust. Thank you very much, Michael, for suur tänu, Mihhail, selle väga pika küsimustiku eest. Need on kõik loomulikult väga olulised teemad. kui rohkem küsimusi ei ole, siis palun, härra Tokarski. Teile on alati suur väljakutse kolleegi küsimustele vastata. esimene küsimus, mis puudutas konsultatsioone, siis loomulikult meil on äh, kaitse rakkerühm ja kõik tegevused on äh, teatises ka hõlmatud, see rühm on ka juba kokku tulnud, me suhtleme pidevalt kolleegidega teistest äh, peadirektoraatidest ja peamiselt äh, turunduse peadirektoraadiga ja lisaks ka teised valdkonnad, nii et väga oluline on ka, et need äh, komisjoni koostatud dokumendid läbivad ka sisekonsultatsioonid ja me oleme kaasanud kõiki komisjoni talitusi. lihtsalt äh, ja sellele me tuginesime ka selles kaitsevaldkonna teatises ja rakkerühmas, et horisontaalselt eh, vaadata kõikide küsimuste lahendamist. ja sellega me oleme ka arvestanud. nüüd, eh, mis puudutab internetti, siis nõukogu järeldused eh, keskenduvad teatud küsimustele, milliseid äh, samme ja kes peaksid ellu viima. nüüd äh, need, mis puudutab Euroopa küberstrateegiat, äh, siseküsimuste peadirektoraat tegeleb ka selle, sellega ja lisaks programmidele, mis on keskendub eh, kakskümmend kakskümmend strateegiale just kübervaldkonnas, on meil veel ka erinevad eh, partnerlused. Eh, ka erasektoriga, nii et see oli esimene rühm neid järeldusi ja see on seotud ka teiste valdkondadega. nüüd, mis puudutab seda teekaarti see oli töödokument, mille valmistas ette eh, Ateena mitteametlikuks ministrite kohtumiseks. see koostati lihtsalt selleks, et liikmesriigid saaksid paremini aru ja me saaks paremini koordineerida tegevusi, see loetelu oli päris pikk, kus pandi paika erinevad tegevused ja vastutajad. aga mina arvan, et me võime see nõukogu sekretariaadilt eh, paluda, et nad edastaksid eh, selle dokumendi teile. nüüd, mis puudutab sertifitseerimist ja standardiseerimist, siis nagu ma ütlesin, need on valdkonnad, kus me teeme väga tihedat koostööd kaitseagentuuriga ja see annab ka sellega seotud rühmale tugevama rolli, aga kaitseagentuur tegeleb peamiselt selle koordineerimisega. teiseks, komisjoni sisend hõlmaks kvaliteedistandardeid, mida tööstus vajab ja need oleks teatud standardid, kus on mõistlik läbida ka, kui on vaja, siis ka juba standardiseerimisamet, nii et ka liikmesriigid saavad oma seisukohti seal väljendada. nii et meie arvates pakub see veel ühe võimaluse lisaks praegus käimaolevatele võimalustele. ja esimene mandaat äh, selle hübriidstandardi jaoks äh, on juba alguse saanud, mis tähendab, et äh, me läheme edasi sellega järgmisel aastal, see puudutab merendusvaldkonda ja see võimaldaks siis standardiseerida liikmesriikide vahelist andmevahetust merenduses, kalanduses ja jagatud teave liiguks siis edasi võimalikult äh, probleemivabalt. nüüd äh, viimane küsimus selle eest, pean teid äh, isiklikult tänama, sest ka teie aruandes oli see väga selgelt välja toodud ja ka nõukogu järeldused kajastasid seda, nii et alguses see võib-olla ei olnud nii ilmselge. aga see oli üks väga uudne aspekt nendest tegevustest, mis me oleme välja pakkunud. nüüd ajastus küsimus. praegusel kujul saame me asjadest niimoodi aru. nagu rahandusmääruses on öelnud, finantsmääruses, siis eeltegevustes kolmandal aastal, mis peavad, peaksid siis kestma kolm aastat, võetakse vastu baasakt, mis paneb need tegevused paika, nii et meie jaoks puudutab siis järgmist raamprogrammi, sest eesmärk on et meil oleks igati toimiv äh, tegevuskava, järgmine raamistik, seda ei võeta vastu mitte enne kui aastat kaks tuhat kakskümmend, kui me vaatame varasemat äh, plaani või mis puudutab äh, julgeoleku tegevuskava ja see hõlmas ka kuni kaks tuhat kuus. ja ainuke võimalik uus ajaraamistik oleks aastad kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi, siis me võtame vastu selle järgmise raamistiku. ja ma arvan, teil on õigus, et see tekitab väga mitmeid probleeme ja see tähendab, et meil on väga vähe aega, et näidata selle, nende tegevuste lisandväärtust või neid tulemusi. võib-olla tõepoolest, kui meil veab, siis me saavutame teatud tulemusi aastal kaks tuhat kaheksateist, aga mitte ilmtingimata, nii et me peame tegema kõik, mis võimalik. ja seda me arutame ka eelarve peadirektoraadiga. aga ma pean üle kordama seda, mida ütles ka minu ülemus eelmisel koosolekul kaitseagentuuriga. me ei, ei saa läbi kukkuda, me ei suuda, me ei saa seda endale lubada ja kui me ei taha läbi kukkuda, siis me peame leidma mingi kokkuleppe nii liikmesriikidega kui tööstuse esindajatega kui teistega ja see ei ole väga lihtne. ja kui me oleme kohtunud tööstuse esindajatega, siis ka tööstuse sees ei ole kompromissi saavutatud. nii et on meil väga palju lahendamata küsimusi, millega tuleb tegeleda. aga teil on õigus, et kui te ütlete, et kui me tahame praegu poliitilist hetke ära kasutada ja tahame näidata, et see, mida me oleme saavutanud, on olnud mõistlik ja me tahame paremaid tulemusi näidata, siis me peame tegelema sellega juba aastal kaks tuhat kuusteist, mitte alles kaks tuhat kaheksateist ja seda me oleme üritanud ka teha, aitäh. aitäh, härra Tokarski. härra Odi, palun Äh, aitäh, äh, esimees, äh, ma kõhklesin, kas sõna küsi-, paluda, sest ma ei ole komisjoni liige aga olen väga palju teinud koostööd kolleeg Kalleeriga, keda tahaksin tänada selle suure töö eest, mida ta on teinud selleks, et koostada meie parlamendi arvamus detsembrikuiseks riigi ja valitsusjuhtide kohtumiseks Äh, mina olen äh, tööstuskomisjoni liige ja koostasin seal arvamuse sellele raportile. kui meie tööstuskomisjonis selle teemaga tegeleme, siis äh, koos teiste fraktsioonide raportööridega me ei ole kõnelnud eelarve probleemidest, sellepärast et me oleme nagu leidnud, et eelarve on selline äärmiselt keeruline valdkond, kus on äh, Äh, palju eelarvamusi ja selle, selles vallas on saavutada, väga raske saavutada kokkulepet, et selle asjaga täiskogule minna me oleme need äh, eelarve küsimused, näiteks äh, kas või teadusuuringute rahastamise küsimused, siis keskendunud sellele, et kaitsetööstuse vallas te tegutsejad äh, võib-olla äh, äh, rahuajal ei ole eraldanud nii palju vahendeid kui sõja ajal ja seetõttu ma leian, et see rahastamine rahu ja sõja ajal peaks olema enam-vähem sama ning kui nüüd toimuvad meil valimised, siis tuleks talle tagasi selle kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta finantsraamistiku läbivaatamise klausli juurde Eh, sellepärast et kui võeti vastu eh, finantsraam, praegune finantsraamistik, siis see näeb ette poliitilise läbivaatamisklausli aastast kaks tuhat kuusteist. nii et, et eh, selleks ajaks on kindlasti silme, silmapiirile kerkinud väga olulisi uusi elemente, näiteks eh, omavahendid, võib-olla Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, nii et, et võib-olla mõned riigid saavad selleks ajaks oma raha, riigi rahanduse korda ja võib-olla me oleme isegi Äh, äh, muude asjadega leppinud, aga mida, minu küsimus oleks järgmine, mida teie arvates, kuhu selline lähenemine võiks välja viia? kas siit võiks tulla ettepanek, et eh, eelarvesse osa, mis läheb kaitsealasteks uuringuteks, eh, võiks olla palju suurem, eh, ka nii sõjalise, ainult puhtsõjalistele uuringutele kui ka selliste kahese kasutusega toodete uuringutele, niisiis ja mida võiks siis järgmine parlament nõuda Euroopa Komisjonilt, milliseid ettepanekuid selleks, et suurendada ka Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvet, sellepärast et meie oma komisjonis ei taha kaasa puudutada seda seitsekümmend kahte miljardit, mis on Horisont kaks tuhat kahekümnes, aga me ta-, me tahtsime suurendada üldist eelarvet, taotlesime sada miljardit täiendavat, seda me ei saanud, niisiis kui äh, toimub finantsraamistiku lähivaatamine kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mida me siis võiksime nõuda? Äh, kas teie arvates oleks mingeid poliitilisi argumente, mille tõstatamine oleks kasulik? Äh, suur aitäh, härra Odi. härra Tokarski, teil on sõna Äh, need on tõesti väga provotseerivad äh, küsimused äh, osakonna juhatajale kuus kuud enne komisjoni ametist lahkumist. aga ma üritan vastata nende küsimuste tehnilisele poolele, sellepärast et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta finantsraamistiku läbivaatamine oli mõeldud vastuseks nendele kriitikutele, kes ütlesid, et teile finantsraamistik ei ole piisavalt paindlik. niisiis äh, äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vaadatakse finantsraamistik läbi, et vaadata, kas meil ei ole siin uusi probleeme, uusi väljakutseid, millele tuleks reageerida. ja niisiis ma eeldan, et mõningast rahaliste vahendite ümberjagamist äh, võib tõesti toimuda, ilma et nende rahastamisvahendite iseloomu muudetakse, aga raha üleviimine ühest rahastamisvahendist teise, jah, või äh, äh, kasutamata jäänud raha Äh, viimine siis nende rahastamisvahendite alla, kus äh, kasutamine on olnud väga suur ja kus äh, poliitiliste tegevuste järele nõudlus on väga suur, on isegi võimalik. nii et, et tõesti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta läbivaatamine jätab meile teatud manööverdamisruumi. praegu on loomulikult väga raske näha, kas selliseid suuremaid ja põhjalikumaid muutusi Äh, eelarves oleks võimalik teha. Äh, siiamaani on kogemused äh, näidanud, et sellised põhjalikud muutused, mis nõuavad ühehäälsust ja üsna palju läbirääkimisi, on raskesti saavutatavad, aga kindlasti on võimalusi selleks, et suurendada ühte siis eelarverida teise arvelt ja nõnda edasi aitäh. näib, et härra Odi on vastusega rahul. ja kuna ma ei näe rohkem sõnasoovijaid, tahaksin teid tänada, härra Tokarski Äh, juhtumisi on see ka meie allkomisjoni viimane koosolek äh, praegusel ametiajal ja ähm, äh, ka meie külaline on poolakas ja, ja teie esimees on ka praegu poolakas, nii et, et tahaksin kasutada võimalust ja selle koosoleku üsna peatselt lõpetada. tahaksin teid tänada meie esimeest härra Arno Danjani äh, ja komisjoni sekretariaati, kõiki komisjoni saadikuid, kes viie aasta jooksul on osalenud meie komisjoni töös. tahaksin äh, tänada kõiki Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajaid, kes on sageli meie koosolekutel osalenud. tahaksin tänada kõiki institutsioone, kellega oleme teinud koostööd, iseäranis tuleks mainida NATO-t ja Euroopa Kaitseagentuuri. Need kaks institutsiooni on meid väga palju aidanud. tahaksin tänada ka kõiki meie külalisi. tahaksin tänada kõikide fraktsioonide nõunikke, kõiki äh, saadikute assistente, kõiki neid inimesi, kes on meie töös aidanud viimase viie aasta jooksul um,. Very special thanks. ja eh, eriline tänu loomulikult meie allkomisjoni sekretariaadil. Yes, of course I forgot uh, something, I forgot. ja üks asi, mille ma unustasin <laughs> Euroopa välisteenistus. Eh, ka Ahveti komisjon peaks tänama neid ning eh, tahtsin siis tänada veel kord meie sekretariaati, kõiki meie personaliliikmeid meil ei oleks olnud äh, võimalik oma tööd teha ilma teieta ja lõpetuseks tänab esimees ka tõlke. suur aitäh äh, viieaastase töö eest meiega. ning äh, mul on hea meel öelda, jah, üks asi veel, mis puudutab parlamendi liikmeid. loomulikult ma soovin neil, neile, kes kandideerivad edu äh, kahekümne viiendal mail ning äh, ma ei oska teile ette öelda, kuna meie allkomisjon jälle kokku tuleb, sellepärast et see otsus langetatakse pärast valimisi, nii et, et suur aitäh ja sellega on istung lõppenud